Good morning, friends uh,. We'll start. tere hommikust, sõbrad, alustame kohe hääletusega. loodan, et teil on hääletuskaardid kaasas. You are ready to push the buttons. loodan, et kaardid on masinates ja te olete valmis nupule vajutama. härra Leenaärs ja härra Becker, teie järel ootame soovime, et ka teie hääletaksite, nii et alustame kohe. suuline küsimus komisjonile härra Hendelilt, nimeline hääletus, mis puudutab EGF-i kasutusele võtmise taotlust Soomes ähm, hääletus on alanud. Vote is still open but now hääletus kestab ikka veel, aga nüüd kohe on ka läbi. E- rahvaparteist ja sotsiaaldemokraatide hulgast ka on üks üle. nelikümmend üheksa. sotsiaaldemokraadid, teil on ikka veel üks üle nüüd on hästi. nelikümmend kolm poolt, neli vastu. It doesn't matter for this one. Eh, Dlabajova. Madam Dlabajova. Sure, I am proua Dlabajova. vabandan, aga mul ei ole hääletuskaarti kaasas, aga istun siin. vabandust. There are several of you not having your voting. päris mitmel teil pole kaarti kaasas. aga tulemus, nagu te näete, on nelikümmend kolm poolt, neli vastu. Can we proceed to the next? kas saame minna järgmise punkti juurde hääletusnimekirjas? küsimus suuliseks vastuseks, videoõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, küsimuse esitajaks härra Hendel, kõigepealt kompromissettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii et muudatusettepanekud üks, kaks ja kolm langevad ära, neli ka neljanda üle tuleks hääletada, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. siin langeb ära terve rida kuni muudatusettepanekuni viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida. viisteist, kas hääletus on alanud? And the vote is now closed. hääletus on nüüd lõppenud, kakskümmend kuus häält vastu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida ka, nii et hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud It's complicated. It's complicated. see on keeruline. on ka teisi, kellel ei ole hääletuskaarte kaasas. okei okay., Paloma was in Paloma poolt ja Tlabajova vastu. nii et ikka sama tulemus tagasi lükatud. We proceed to uh Amendment seventeen, those in muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime ka seda. muudatusettepanek seitseteist. hääletus on läbi. tagasi lükatud. nüüd hääletame suulise küsimuse üle muudetud kujul, kes, äh, hääletus on alanud. And The vote is now closed. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolthäält, kolm erapooletut. Due to the raporteur who isn't here but aitäh raportöörile, keda ei ole küll kohal, aga saame talle rõõmsa sõnumi edastada nüüd läheme pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku juurde ja selle resolutsiooni ettepanekute kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek, ei siiski muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, viiskümmend kaks <coughs> And uh, the vote is closed. hääletus on läbi. tagasi lükatud, vabandust, viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu kontrollime. kuuskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on nüüd läbi. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. seitsekümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on läbi. tagasi lükatud kümne häälega kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud. kontrollime, kaheksakümmend üks. hääletus on alanud And the vote is now closed. ja nüüd on läbi ning vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kaheksakümmend neli. hääletus on alanud kaheksakümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on nüüd ka kohe läbi tagasi lükatud nelja häälega, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, ära. tundub, et tuleb kontrollida, sada üksteist võib-olla on ka tulemus väga selge, aga lihtsalt, et oleks kindel. hääletus on läbi. ma olin nii segaduses. Te olite kuidagi nii ühel meelel ja mulle tundus, et see on vale. kompromiss G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud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 vastu võetud kolmekümne seitsme häälega kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu tuleb vist kontrollida, kaksteist hääletus on alanud. hääletus on ka läbi kohe. tagasi lükatud ühe häälega. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, neliteist hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud ühe häälega. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt või langeb ära hoopis kaheksateist poolt, vastu O oh, langeb ka ära. nii, aga siiski hääletame. kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks, ei, vaid me lähme kohe kahekümne seitsme juurde. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa, tegelikult neid hääletasime koos, sest nad on ühesugused. ja me peame hääletama koos, sest nad on ühesugused. hääletame ikkagi koos, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend üheksa hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud kolmekümne ühe häälega. kolmkümmend langeb ära, nii et kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmekümne kaheksa häälega, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul ning hääletus on alanud. tegemist on elektroonilise hääletusega nagu ikka. hääletus on läbi ja tulemus on järgmine viiskümmend poolt, kolm vastu. ning tervitame kolleeg Hendelit, kes vastutas selle küsimuse eest. nüüd edasi. Typos, they were informed yesterday evening about three typos in the voting list. In practice, the big one is two.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 nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks ning edasi see pikk pealkiri. ja võtame kohe ette siis hääletusnimekirja ja alustame muudatusettepanekuga sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksateist puudutab äh, kustutamist. hääletame selle üle, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt kontrollime. sada kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. sada kakskümmend kaheksa hääletus on alanud ja nüüd on ta ka kohe lõppenud. oih, tagasi lükatud ühe häälega. aitäh. sada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu. ma pakun, et tagasi lükatud. aga kontrollime sada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on läbi. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, sada kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on läbi. rahvaparteil on üks hääl üle. nüüd on hästi tulemuseks on tagasi lükatud ühe häälega sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks langevad ära. sada nelikümmend kolm. kas selle üle tuleb hääletada? jah. kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist langeb ära. ei lange. kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on läbi. kolmkümmend viis poolt sada nelikümmend neli. hääletame ka selle üle. kes poolt? ekspert ütleb, et tuleb hääletada selle üle, nii et hääletame. sada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tundub, et peame kontrollima. sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud. And the vote is now closed. hääletus on läbi tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist. me hääletame selle üle. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa langeb ära. kompromissettepanek Hush kes poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. kompromissettepanek hash, hääletus on alanud. hääletus on läbi. tagasi lükatud. see tähendab seda, et sada viiskümmend, selle üle hääletame, kes poolt, vastu erapooletu. ma pakun, et tagasi lükatud. kaheksateist ja sada viiskümmend üks üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. kaheksateist ja sada viiskümmend üks üheskoos, hääletus on alanud And the vote is now closed. hääletus on läbi, vastu võetud kolme häälega. sada viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada viiskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on läbi. tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. ma pakun, et tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu. kontrollime, sada viiskümmend üheksa. Uh, hääletus on alanud. hääletus on läbi. vastu võetud. sada kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Oh, we go directly to compromise J, those in favor. Lähme järgmise kompromissi J juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus sada kolmkümmend kolm poolt seitsekümmend kolm parandab äh, esimest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada seitsekümmend kaheksa ja sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. sada seitsekümmend kaheksa ja sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. vabandust, ütleb esimees. jah. ütlesin vist valesti. sada kaheksakümmend, hääletus on alanud, nüüd lõppenud. jah, tõesti. Läheme edasi, sada kaheksakümmend üks sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend kuus langeb ära, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksakümmend kaks langeb ära. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa, kakssada ja kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kolm langeb ära kakskümmend viis, kakssada neli, kakssada viis, kakssada kuus ja kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime. hääletus on nüüd alanud. nüüd on lõppenud, heaks kiidetud, kolmekümne kuue häälega, kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa on tagasi võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kaheksa häälega. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada neliteist. kontrollime kahesaja kolmeteistkümnendat. hääletus on alanud hääletus on nüüd lõppenud. jah, tõesti tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahe tuhande, kahesaja viieteistkümnendat, hääletus on alanud nüüd on lõppenud. jah, heaks kiidetud kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, hästi, heaks kiidetud siis. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahesaja kahekümne viiendat. hääletus on alanud, nüüd lõppenud. kahe häälega heaks kiidetud. kakssada kakskümmend seitse langeb ära. Läheme edasi, kakssada kakskümmend kaheksa ja kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kolmkümmend üks poolt, langeb ära. ja ka kakssada kolmkümmend kaks langeb ära. Läheme edasi, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kolm poolt,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 viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse langeb ära, viiskümmend kaheksa samuti, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, vabandust, heaks kiidetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa ja kuuskümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist ja seitsekümmend seitse langevad ära. nüüd seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis langeb ära, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse langeb ära, ei, hääletame seda, hästi. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. pean kontrollima kaheksakümne kaheksandat, ei tõstnud kätt. selgelt, nüüd on hääletus lõppenud. jah, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss F me kontrollime seda. hääletus on alanud, nüüd lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima ka seda. üheksakümmend kuus hääletus on alanud nüüd on lõppenud hääletus. siin on kirjas, et üheksakümmend kuus langeb ära, kui kompromiss E äh, heaks kiidetakse, E kiideti heaks. tegemist on veaga hääletusnimekirjas, ütleb esimees. kas me saame korrata elektroonilist hääletust? muudatusettepanek üheksakümmend kuus, hääletus on nüüd alanud. nüüd on lõppenud. kas kõik hääletasid? jah, heaks kiidetud kakskümmend üheksa häält. neliteist poolt. ei, see langeb ära. jah, muidugi. milline kergendus sada üks, härra Rolani oma, seda peame hääletama ja poolt. So all falls until mm. 101. Since we, uh, you voted in favor of kuna te toetasite üheksakümne kuuendat, siis kuni saja esimese muudatusettepanekuni langevad kõik teised ära, nüüd sada üks härra Rolani oma poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd repeat because I didn't mm. get it. 101 is adopted. 101 was adopted with a broad sada üks kiideti suure häälteenamusega heaks, nüüd sada kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. sada viis poolt, vastu. erapooletud heaks kiidetud, G kompromiss poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. ja nüüd läheme äh, arvamuse eelnõu hääletuse juurde koos muudatustega, nimeline hääletus. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja heaks kiidetud nelikümmend üks häält. aitäh raportöörile kogu tehtud töö eest. We proceed with the, uh, the vote on uh, the European structure. Läheme nüüd edasi ja hääletame Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide üle. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolm poolt. ei, see langeb ära. üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss F poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime kolmekümne kolmandat. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kahe häälega. kolmkümmend neli poolt vastu erapooletud heaks kiidetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrollime, nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud ühe häälega. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus nelikümmend üheksa langeb ära ja läheme edasi, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, ma ütleks heaks kiidetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss M, N poolt, vastu erapooletud, äh, heaks kiidetud, J kompromiss poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kuuskümmend kuus poolt, vastu kas viiskümmend, kuuskümmend seitse, jah, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, ühe, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üks põhjenduspunktide kohta, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd kogu eelnõu koos muudatustega hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend viis häält poolt, kolm vastu ja suur aitäh raportöörile. ja nüüd arvamuseelnõu no?. Is it a difference? This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Mm. Okay. Uh, when it comes to the uh, rules, uh, financial niisiis, mis puudutab uh, liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju, siis see hääletus lükati edasi Strasbourgi nädalale, viieteistkümnendale maile ja see tähendab seda, et hääletus on läbi saanud ja me läheme edasi viimase punktiga päevakorrast. see on ennetava restruktureerimise normistikud teise võimaluse andmine ning restruktureerimis, maksejõuetus ja maksekohustustest vabastamise menetluse tõhususe suurendamise meetmed. kui saaksite jätkata oma aruteludega väljaspool saali, eh, kes lahkuvad siit, siis mm, annaksin nüüd hea meelega sõna ka raportöörile Eduard Martinile kas te palun saaksite tasemeni rääkida, sellepärast et me läheme edasi olulise punktiga päevakorrast. ja nüüd saab sõna vabandust. rääkige vaiksemalt. härra Eduard Martin, palun. Mr Martin. Oui, oui, merci madame la présidente, mais j'attends quand même un peu le jah, aitäh, aga ma ootan siiski, kuni äh, kära vaibub, et need, keda ei huvita, saavad siis oma mõttevahetust väljaspool saali jätkata. meenutan, nagu te ka ütlesite, tegemist on äh, arvamusega, õiguskomisjon on sisuliselt vastutav selle eest, muudatusettepanekute esitamise kuupäev, äh, esitamiskuupäev oli kümnes mai keskpäeval aga kuna sellega läheb pikemalt, siis ma teen ettepaneku, et see lükatakse edasi seitsmeteistkümnenda mai keskpäevale, et ka teised fraktsioonid saaksid ettepanekuid teha. mis puudutab nüüd komisjoni ettepanekut, eh, siis eh, meid paneb kulmu kergitama see, et eh, töötajaid käsitletakse äh, selles ettepanekus kui võlausaldajaid, nii nagu pankasid või mingeid kapitaliomanikke. ja see siis äh, mõjutab seda finantsraamistikku ühelt poolt ja, ja teisalt siis äh, tegelikult ei, ei võeta siin töötajate äh, arvamust arvesse ja finantsseisundi taastamine on justkui ainult uus algus ja äh, siin sarnas-, äh, samastatakse võlausaldaja tarbijaga ja, ja sissejuhatavas osas äh, sellest ka räägitakse ja, ja kaalutakse selle rakendamist tarbija, tarbimise valdkonnal. aga jah, see võlausaldajatena käsitlemine on, on kõige huvitavam siin, nii et mina teen siis ettepaneku siin rõhutada rohkem siis ettevõtte sotsiaalset vastutust, sest ettevõte ei ole ainult siis suhe ettevõtja, kapitaliomanike, krediidiandjate, tarnijate, klientide ja töötajate vahel, vaid tegemist on sellise sotsiaalse organisatsiooniga, mis toodab äh, väärtust koos äh, töötajatega ja seega ei ole töötajad teistega võrreldav rühm. seega tuleks anda töötajatele ja nende esindajatele Äh, kes tunnevad äh, töökeskkonda hästi, võimalust siis äh, varakult näiteks hoiatada, kui ettevõtte olukord muutub murettekitavaks. ja anda neile siis ja nende esindajatele võimalus, õigused ja juurdepääs analüüsi ja nõuandevahenditele, mida neil praegu ei ole ja minu arvates peaks võtma ka arvesse eh, olukordi, eh, kus siis on ettevõttes tööt-, eh, pensionile läinud töötajad, juhul kui ettevõte on pankrotiohus, kui on tegemist siis säästukavadega, siis tuleb neid ka eraldi rühmana käsitleda direktiivi mõttes ja Euroopa Komisjon siin rõhutab äh, töötajate õigust äh, infole ja nendega konsulteerimisele, see on küll hea idee, kui see toimib, aga praegu ei ole seda äh, kuskil kontrollitud ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis kakskümmend seitse on ka sätestatud töötaja õigus olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud ja äh, on oluline, et varajane restruktureerimine mitte ainult ei teeks neid põhimõtetest erandit, vaid annaks sotsiaaldialoogile suurema rolli kui praegu. ja siin arvamus pakutud meetod mõjutavad seda õigust positiivselt, kuna nad ei piira äh, selles vallas äh, liidus praegu eksisteerivate õigusnormide kohaldamist ja annavad mõjutatud töötajatele lisaks õiguse restruktureerimiskavade üle hääletada ja meie muudatusettepanekud tugevdavad äh, nelja kaheksast äh, mõjuhinnangus nimetatud eelis, eelisest, ehk siis tulemuslikud varase restruktureerimise võimalused, võlgnikul restruktureerimise käigus äritegevuse jätkamise võimaldamine muutub lihtsamaks, restruktureerimiskava õnnestumise võimaluste suurendamine ja viimaks restruktureerimise maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise üldise efektiivsuse tõstmine. Need, see on siis äh, lühidalt äh, meie äh, ülevaade või arusaam sellest komisjoni esialgsest ettepanekust ja loomulikult me oleme igati valmis äh, sellega edasi tööd tegema ja seda täiendama ja parandama. aitäh, nüüd saab sõna proua Lopez Fontani, palun. aitäh. kõigepealt sooviksin äh, tänada äh, variraportööri, kes äh, selle arvamuse meile, seda meile tutvustas, ma arvan, et see on läbirääkimisteks igati sobiv alus ja siin on tõesti väga hästi arvesse võetud meile olulisi elemente. loomulikult tuleb siis Äh, arvestada, et ähm, kui toimub siis äh, äh, maksejõuetusmenetlus, et saab siis, et saab selle protsessiga siis alustada õigel hetkel ja siin tuleb arvestada ka siis töökohtade kadumist äh, pikemas äh, perspektiivis ja, ja siis on ka see uue võimaluse andmine ja komisjoni ettepanek üldiselt tundub mulle tasakaalus olevat. siin on paika pandud harmoneeritud põhimõtted siis äh, just ennetava restruktureerimise ja teise võimaluse andmise osas ja ka kapitali restruktureerimise osas ja see puudutab ka äh, selgelt ettevõtteid, kes äh, tegutsevad äh, piiriüleselt ja see puudutab ka nende asutamisvabas, vabadust. ja mulle tundub, et see ettepanek on igati kohane. meie ülesanne siin on jälgida, et töötajate õigused ja töökohad säiliksid me peame äh, soodustama äh, majandustegevust ja tagama siis ettevõtete jätkusuutlikkuse. nüüd, mis puudutab raportööri ettepanekuid, siis ma olen suurema osaga neist nõus, mm, nagu näiteks äh, erirühmana tunnustamine siis töötajate puhul, aga võiks kaaluda lähimuspõhimõtte arvestamist, siin ma olen äh, nõus ka äh, Euroopa ja riigi tasandil, sest selle teavitamise konsulteerimisõiguse äh, tugevdamisega ja ka sellega töötajatel peab olema õigus siis teavitada võime näiteks ettevõtte olukorrast ja et neil oleks ka oma sõna kaasa öelda restruktureerimis, restruktureerimiskavade juures kui äh, sa äh, võimalus siis ka äh, finantseksperdi abi kasutada, tekitab minus mõningaid kõhklusi, see pikendab protsesse. ja nii, et muudatusettepanekuga kaks ma ei ole sellega väga nõus ma leian, et siin on tarvis siiski mõningat paindlikkust, mis tagaks ettevõtete eh, eluvõimelisuse. mina eh, oma piirkonnas olen seda kogenud, General Motors, kes oli siis eh, Tarragonas oluline ettevõte, ei jõutud omavahel ettevõttes siis kokkuleppele ja öö, Ehm, jah, mõningatel juhtudel ma arvan, et on positiivne, kui töötajad ja ametiühingud näitavad üles suuremat paindlikkust, olen sellega nõus. mul on ka töötajate pensionite kohta mõningaid äh, kahtlusi, kuid ma sain raportöörilt osalise vastuse ja, ja sellega saab siis edasi tegeleda. see rahuldas mind, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna Jana Sitnanska, palun. aitäh, sooviksin äh, tänada raportööri selle dokumendi eest. mul on mõningad märkused, mis puudutavad siis restruktureerimist ja pankrotimenetlust. Euroopa Liidus on kuskil kakssada tuhat ettevõtet, mis likvideeritakse, ehk siis üks koma seitse miljonit töökohta tähendab see. seega on äärmiselt oluline pakkuda uus võimalus firmadele ja see äh, aitaks kaasa kolme miljoni äh, töökoha loomisele liidus, seega on väga oluline pankroti, äh, pankroti küsimustega tegeleda, need põhjustavad rahanduslikke mm, pingeid, see tuleneb ka näiteks kas siis majandustsükli olukorrast või siis ka konkurentsi olukorrast turul, me teame, et Euroopa liikmesriikides on väga eh, mitmekesine eh, seadusandlus eh, selles valdkonnas ja see puudutab restruktureerimisprotsessi ja ka kaitseb võlausaldajad lisaks äh, sellele kaitstakse äh, ka äh, töötajaid, mis siis tuleneb mainitud põhiõiguste harta artiklist kakskümmend seitse, töötajatel on õigus olla informeeritud ja ära kuulatud. on selge, et keerulises rahanduslikus olukorras just töötajatel äh, on väga äh, raske olukord, näiteks Slovakkias on erifond, sellest nagu äh, Rahvapartei kolleeg ütles, on see ettepanek hästi tasakaalus, siin mainitakse meetmeid, mis äh, oleks tõesti abistavad just äh, ennetavate meetmetena restruktureerimise puhul ja võivad aidata töökoht, kaasa töökohtade päästmisele ja äh, maksejõuetusmenetluse juures samuti mis, mida Euroopa majandusolukorras praegu tõesti tihti ette tuleb. ja siin on tarvis leida lahendusi ettevõtetele ja kui on tegemist äh, niisuguse olukorraga, siis tuleb kiiresti tegutseda, see võib kaasa tuua äh, palga vähendamist, boonuste ärakaotamist ja nii edasi. paljud muudatusettepanekud ongi äh, nende küsimustega seotud ja me arvame, et siin on tõesti parimad kavatsused ka olnud, kuid äh, töötajatele võivad need kaasa tuua negatiivseid tagajärgi, kuivõrd restruktureerimisprotsess aeglustub või isegi äh, peatub. ja seega äh, peab hoopis ettevõte uksed sulgema ja kõik töökohad kaovad, nii et me peame siin olema mm, ettevaatlikud nende muudatusettepanekute tegemisel, aitäh! aitäh, järgmisena härra Kalve Šambon, palun. Muchas gracias, senora presidenta. aitäh, proua esimees. mina räägin täna Cervantese emakeelt, sest ma olen veendunud, et ka härra Martin saab sellest keelest äh, täielikult aru, nii et tegelikult ei peaks ta üldse tõlget kuulama ma tahaksin praegu keskenduda üldistele küsimustele. komisjon sai oma tööga suurepäraselt hakkama ning Eduard Marta tõesti väga pühendus sellele küsimusele, nii et meil on tõesti väga hea vundament nüüd olemas üksikasjade lahendamiseks tegemist on väga tähtsa ja horisontaalse küsimusega, mis puudutab paljusid erinevaid äh, nüansse. mina vastutan majanduskomisjonis äh, selle küsimuse eest ning äh, eile Hispaania suursaadik ütles mulle, et kui seda küsimust arutatakse, siis tuleb seal laua taha kokku seitseteist erinevat inimest, see puudutab majandust, eelarvet, äh, samamoodi ka pankrotimenetlust, kuid me ei tohi ära unustada, et meie siin oleme tööhõivekomisjonis ja peame tegelema tööhõivega mul on hea meel selle üle, mida komisjon välja pakkus, kuid me peame tõesti leidma ka võimalused töökohtade loomiseks ja nende säilitamiseks. seega tuleb võimalikult palju ära teha selleks, et äh, ettevõtete pankrotiminekut vältida. numbreid on siin juba mainitud ning just mikroettevõtteid puudutab see küsimus väga palju. kõige nõrgemaid seega, sest äh, suurte ettevõtete olukord on parem, nad on paremini kaitstud. pigem kaovad ettevõtlusmaastikult just mikroettevõtted ja väga tähtis on neile uue võimaluse tagamine, sest ainult niimoodi on meil võimalik säilitada töökohti ja neid ka juurde luua ning selle kaudu ka väga palju erinevaid probleeme ära hoida. ehk siis see pro-, küsimus on väga tähtis, aga samal ajal pankroti ja maksujõuetuse meetmed erinevates liikmesriikides on väga erinevad ja sellega tuleb arvestada. Hispaanias, minu koduriigis, oli minevikus ehitussektoris väga äh, raske olukord äh, kui mõni suur ettevõte pankrotti läks või mingi probleem tekkis või mõni mull lõhkes, siis pigem said kannatada just väikesed ettevõtted. aga härra Martin, tööga olen siiamaani küll väga rahul. tuleb arvestada ka töövõtjate õigustega. ja muidugi ei ole me nõus sellega, et Ähm, praegust äh, seadusandlikku alust äh, lõdvendatakse või õõnestatakse. meil on juba praegu paigas päris korralikud kaitseklauslid. ja sellepärast tulebki meil tegeleda just selle uue võimaluse, teise võimalusega, mida ettevõtetele tuleb anda me saame väga palju ära teha, kuid me ei tohi ära unustada ka seda, et me ei soovi ettevõtete sulgemist ja seda, et inimesed kaotaksid töö. ning seepärast tuleb meil vahel leppida ka võib-olla selliste küsimustega, mis meile nii väga ei meeldi, just selleks, et eesmärki saavutada ja väga karmide sõnastuste puhul peaksime me olema väga ettevaatlikud. kui me räägime siin näiteks informaatoritest, siis äh, informaatorite kaitse pandi et, paika just selleks, et äh, äh rasketest olukordadest üle saada, selles üldse infot saada ja et samal ajal informaatorid äh, Äh, peavad olema kaitstud, kuid nüüd me kuuleme, et tegelikult see päris nii ei ole ja see olukord on väga absurdne. me ei ole nõus sellega, et äh, töövõtjate juba paika pandud õigusi vähendatakse. kui me räägime lähimuspõhimõttest, siis äh, tuleb meil rääkida ka tsentraliseerimisest. kui nüüd see teise võimaluse andmine seadustesse sisse kirjutatakse, siis tuleb arvestada ka finantskliimaga ja üleüldiselt ettevõtete öö, ümbruskonnaga. majanduslik loogika nõuab seda, et lähimuspõhimõtet puhul arvestatakse just sellega, millises keskkonnas ettevõtted tegelevad aitäh, järgmisena Paloma Lopez Bermejo, palun. aitäh, proua esimees, kõigepealt suur tänu ja palju õnne Eduard Martale tehtud töö eest ettevõtjate õiguste kaitsmisel. me tõesti ei saa lubada seda, et sisse viiakse sätted, Äh, millega ettevõtted saavad ainult oma passivat ümber struktureerida ja sellega äh, töövõtjate palgad ja pensionid satuvad äh, suure ohu alla. me ei saa lubada seda, et ettevõtjad, kasuahned ettevõtjad veelgi rohkem oma kasumit suurendavad väga tähtis on töövõtjad ära kuulata just sellistes küsimustes ja võidelda nende õiguste eest pankrotimenetluses. töövõtjate õigused on ka Euroopa põhiõiguste hartas kirjas, aga maksujõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluse puhul ei ole sellega piisavalt arvestatud. me peame hoolitsema töövõtjate õiguste eest ja ma olen veendunud, et veel kord tuleb väga selgelt teha äh, tuua sisse ka see, kuidas äh, massiline ümberstruktureerimine on seotud ka inimeste massilise lahtilaskmisega. tuleb vaadata, kas ümberstruktureerimine viiakse selleks, et töövõtjat äh, kahjustada või ka selleks, et äh, palgakokkulepetesse sekkuda. me peame nõudma siin tõesti seda, et taktikalisi ümberstruktureerimisi läbi ei viidaks kui meil on väga komplekssed ettevõtte struktuurid, siis on võimalik ka lihtsam petta, äh, spekuleerida ja ka töövõtjaid lahti lasta. ning ma arvan, et oleks väga hea, kui me arvestaksime ka nende kogemustega, mis meil on olnud äh, maksejõuetusmenetlustega ja sellega näiteks, kui äh, pankrotti läinud või maksujõuetu ettevõte võtavad üle töövõtjad äh, erinevate, erinevates vormides siis. on võimalik säilitada siis töökohti ja töövõtjate õigused ja ma arvan, et sellega tuleks ka selles direktiivis arvestada, aitäh! aitäh! roheliste hulgast kedagi ei ole ja ka EFTD fraktsioonist mitte, nii et sõna saab Dominic Martin. suur aitäh, ennetav restruktureerimise läbivaatamine, teine võimalus ning restruktureerimise maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluse tõhususe suurendamise meetmed on keerukas teema ja raske teema. meie leiame, et härra Edouard Martani raport äh, sisaldab väga positiivseid aspekte. me tervitame seda, toetame seda, et siin on ka alternatiivsete kavadega arvestatud äh, selleks, et päästa töökohad ning äh, samuti häirekella löömise võimalus. samuti uurimiste läbiviimine on hädavajalik me kutsume üles raportööri äh, selgitama artikkel kümme kohta tehtud muudatusettepanekuid. mis puudutab direktiivi, siis me kahetseme, et äh, võlgnike äh, töö arutus on peamised äh, komisjoni mured ning et äh, riigiabi kohta on ainult üks lõige kolmeteistkümnendal leheküljel ning ei mõjuta kuidagi komisjoni ettepanekut. me tahaksime arutada finantsaspekte, mis on seotud selle dokumendiga, enne kui äh, otsustame, kas direktiivi ettepanek saab meie toetuse või mitte. lõpetuseks tahaksin, et me ka üksteisele järgnevad äh, äh, pankrotide juhtumid vaatleksime. Thank you uh,. Perhaps the commission uh, would. suur aitäh, võib-olla komisjon soovib veel midagi lisada? Floor is yours. Thank you very much um aitäh, aitäh raportöörile. samuti aitäh variraportööridele tänaste kommentaaride eest. võib-olla paar täpsustust selle kohta, mida komisjon on plaaninud kõnealuse ettepanekuga. muidugi töötajate puhul me ei tahtnud äh, praegust akiid üldse hakata muutma, ei tahtnud vähendada töötajate õigusi, mis neile on antud erinevate Euroopa Liidu direktiividega. me tahtsime võimaldada ettevõtete restruktureerimist ning äh, tugevdada sellistel puhkudel töötajate õigusi. millised ettevõtted äh, peaksid siis jälle minema, siis me pidasime silmas eelkõige selliseid ettevõtteid, mis on VKE-d üle üheksakümne üheksa protsendi ettevõtetest Euroopas ongi just väiksemat sorti ja praegu nad ei, ei saa kasutada ennetavat restruktureerimist, sellepärast et äh, sellega kaasnevad kõrged kulud. ja väikeste ettevõtete omanikud ei, äh, leiavad, et sellised kulud ei ole proportsionaalsed mitmes kohas ettepanekus üritasime me muuta kogu menetluse VKE-de jaoks atraktiivsemaks. näiteks vähendame kulusid. ei ole vaja iga juhtumi puhul äh, maksejõudluse spetsialiste nimetada, ma tean, et seda on arutatud, see on seotud selle ettepaneku muudatustega ja puudutab just ekspertiisi kasutamist. ekspertiis äh, maksab palju raha ja kui ettevõte on äh, makseraskustes, siis äh, olen liiga kulukas tema jaoks. selliseid ekspertide arvamusi tellida. nii et meie eesmärgiks oli ikkagi pigem vähendada koormust ja mitte lisada juurde me mõistame varase hoiatuse olulisust, eriti just VKE-de puhul, meil on artikkel kolm selle kohta, kus on ette nähtud äh, mõned põhimõtted põhi ning põhjenduspunktis kuusteist äh, oleme me veelgi edasi arendanud varase hoiatuse süsteemi, pakume liikmesriikidele ka teatud paindlikkust neil on võimalik erinevaid äh, meetmeid võtta ning äh, muuhulgas äh, häirekõnelejatel on siis võimalik pöörduda ka ametiühingute esindajate poole. aga me ei tahtnud sellest teha kohustust liikmesriikide jaoks. samuti peame silmas juba ka olemasolevaid õiguslikke traditsioone tahaksin toonitada, et selline võimalus on liikmesriikidele anda mm, häirekella lööjatele samad äh, õigused kui äh, töötajate esindajatele, aga see ei ole kohustus. samuti tuleb silmas pidada seda, et oma ettepanekus üritasime arvestada erinevate lähenemistega liikmesriikides mõningates liikmesriikides on sellised menetlused väga lühikesed, kolm-neli kuud maksimaalselt ning ei ole võimalik neid kuidagi pikendada. teistes liikmesriikides jällegi on võimalik menetlust kuni kaheteistkümne kuuni pikendada, vahel isegi kuueteist kuu ning isegi kaheksateist eh, kuuni ja kahe aastani. seega me oleme üritanud pakkuda rohkem õiguskindlust kõikidele osapooltele selleks, et kiirendada neid menetlusi maksimum on siin sisse viidud kaksteist kuud, aga tuleb silmas pidada seda, et liikmesriikidel on teatud paindlikkus, nad võivad veelgi lühema ajaga hakkama saada kolm või neli kuud. nii et kui me tõesti tahame niivõrd lühikesi menetlusi saavutada, siis teatud samme ei saa astuda vastavalt liikmesriikide seadusele ning seega ei peaks olema kohustust äh, kõikidele liikmesriikidele. see puudutab jällegi näiteks ekspertide kasutamist. ekspertiis enamasti nõuab aega ja see ei pruugi olla kooskõlas äh, lühikese menetluse nõudega. Need on minu üldised märkused praegusel hetkel ja hea meelega vastame ka juba spetsiifilisematele küsimustele, kui neid peaks tõstatuma. suur aitäh komisjonile, Eduard Martin, kas soovite lisada midagi? jah, aitäh, paar märkust ma ei taha kõigele vastata, aga mind rahustab see, et oleme kõik nõus sellega, et peame tegema kõik selleks, et äh, vältida pankrotte ning äh, tööhõive tagada, see on hea. muidugi, kuidas seda teha, siin on meil eriarvamusi. aga mina ei taha peale suruda ühte ainsat võimalust ja siinkohal äh, tulen selle juurde, mis komisjoni esindaja ütles. tal on õigus, tuleb jätta ka teatud äh, ruumi ka liikmesriikide tavadele, aga tuleb siiski olla tähelepanelik, me ei tohi äh, vähendada õigusi neis riikides, kus teatud õigused on tagatud, nagu näiteks õigus eksperdile. ka kulude kohta tahaks meelde tuletada, et mis, vähemalt mis puudutab Prantsusmaad, siis õigus äh, eksperte kasutada äh, puudutab teatud liiki ettevõtteid, alla viiekümne töötajaga ettevõtetel seda ei ole, nii et Eh, ollakse teadlikud eh, sellest õigusest ja sellega kaasnevatest kuludest. kui me vaatame ka praegu, millistel riikidel läheb eh, hästi, siis ja kui me vaatleme, mis Saksamaal toimub, siis me näeme, et Saksamaal on tõhus sotsiaalne dialoog ning läbirääkimised on juba tagatud, need kuuluvad nii ettevõtete juhtide tavade hulka kui ka eh, ametiühingute omadesse. praegu räägin just Saksamaast, kui ka te mujal tegelikult eh, paljudes ettevõtetes eh, on nõustutud ametiühingute esindajate heakskiidul pingutusi tegema, aga on nõustutud palkade alandamisega teatud perioodiks aga siin jällegi on äh, seadused kohandatud vastavalt neile jõupingutustele ja töötajad on nõustunud sellega, näiteks äh, õigus osalisele töötusele Saksamaal viidi see kahekümne nelja kuuni ja ma ei väida, et see peaks olema nüüd äh, imeravim, aga teatud juhtudel võib olla võimalik läbi selle vältida suuri pankrotte. mõte on selles kui vaja, siis jah. ja ega mm, töötajad äh, on ka valmis tegema jõupingutusi, kui nad näevad, et ettevõte läheb kehvasti. aga mõte selles, kuidas äh, võimalikult vara ennetada sellist olukorda, kuidas vältida niivõrd äh, äärmuslikke kriise ja kes teised te teavad paremini oma ettevõtte olukorda kui mitte töötajad ja kuid-, kes teised saavad häirekella lüüa. jälgin olukorda mitmetes ettevõtetes praegu, mitte ainult Prantsusmaal. töötajad, kas äh, organiseeritult või mitte, aga juhivad tähelepanu äh, personali konkurentsivõime vähenemisele. iga kord, kui keegi läheb pensionile, kui tegemist on äh, kvalifitseeritud inimeste lahkumisega ja kui neid ei asendata, seda tehakse ainult harva ja tihti ajutiste töötajatega, siis ma pean ütlema isikliku kogemuse põhjal, et tean ettevõtteid ja mitte kõige väiksemaid, mis on pankrotti läinud, sellepärast et nad piisavalt ei ennetanud äh, vajadust katta lahkunud inimeste äh, kompetentsi. Äh, te, sotsiaalne dialoog ja kollektiivläbirääkimised on heaks võimaluseks me ei väida, et äh, ametiühingud peaksid võimu enda kätte võtma ettevõtetes, ei. Nemad on igapäevased osalejad ja nende läbi on võimalik parandada olukorda, sellepärast et neil on hea ülevaade nii turu, ettevõtte kui äh, sektori olukorrast. ja seda seetõttu, et äh, ka töötajad saavad äh, omapoolse panuse anda äh, ja äh, ka nemad saavad, peaksid saama osaleda ettevõtte päästmises. seega me peame tegema kõik selleks, et vältida pankrotte ning kui raskused tekivad, äh, siis tuleb vaadata, kuidas uut võimalust pakkuda sellistele ettevõtetele. ma, me kõik äh, teame juhtumeid, kus Ehm, emaettevõte on lihtsalt pankroti korraldanud, vaatame, mis toimus mõni kuu tagasi Caterpillariga Belgias. tegemist ei olnud ju mingi väikese ettevõtetega. eksperdid ka näitasid tõendite põhjal, et Caterpillari pankrot Salaros ehm, korraldati tegelikult emaettevõtte poolt selleks, et see ehm, konkreetne koht kinni panna nii et kui ettevõttel on võimalus ja kui ka õigus võimaldab seda, siis peab äh, olema töötajatel võimalus kasutada ekspertide abi, vastasel juhul ei ole võimalik ausaid läbirääkimisi pidada, sellepärast et äh, kõikidel osapooltel ei ole sama, äh, samu teadmisi, võrdseid teadmisi ning hergelelööd puhul peab olema võimalik tagada seda, et infot saadakse. tihtilugu siin räägin küll hargmaistest pigem, aga äh, otsused võetakse väga kaugel vastu äh, tootmise kohast ning äh, seega on vaja, et tagatakse õigus eksperdile. suur aitäh teile! ma loodan, et koostöö jätkub ja võtsin ka teadmiseks kõikide tehtud märkused. Thank you very much. The deadline for amendments is aitäh, muudatuste ettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes mai. ei, seitsmeteistkümnes siiski. kas see on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg? jah, alguses oli kümnes mai, aga kuna juurikomisjonil läheb rohkem aega, siis meil on natukene võimalik edasi lükata ja teengi siis ettepaneku, et seitseteist oleks, seitseteist mai oleks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kui see sobib no objections. vastuväiteid sellele ei ole, seega siis seitseteist mai kaks tuhat seitseteist lõunaks tuleb esitada ja kaheteistkümnendal juulil on heakskiitmine tööhõivekomisjoni ning juurikomisjonis toimub hääletus novembris, kahekümnendal või kahekümne esimesel novembril seega siis suur aitäh, et tulite sellega on meie koosolek läbi saanud. kui muid küsimusi ei ole, kui te millestki muust ei taha rääkida komisjonile, siis järgmine toimub kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail Brüsselis. kohtume siis paari nädala pärast ja aitäh teile!